da un'indagine dell'eurobarometro del duemilaquattordici risulta che. eurobaromeetri uuring aastast kaks tuhat neliteist näitab meile et vähemalt üks euroopa kodanik äh, kümnest äh, on äh, kasutanud deklareerimata tööjõudu kuid me ei tohiks siin teistele Äh, õppetunde jagada. Äh, Kreekas on tõesti see määr äh, kõige kõrgem, kuid Holland, Taani, Luksemburg, Rootsi on riigid, kus, kus ka seda kõike esineb, näiteks ehituse valdkonnas on äärmiselt palju tööõnnetusi ja see platvormi loomine on suurepärane, tõesti esimene samm edasiliikumisel kuid, kuid kuuskümmend protsenti äh, inimestest äh, võtavad äh, vastu deklareerimata tööd, sellepärast et nad on selleks äh, sunnitud ja nüüd siin kaks näidet, me peaksime lihtsustama reegleid märkimisväärselt, ilma et see siiski tagatisi kahjustaks ja te teiseks tuleks ka vähendada maksukoormust, mis on deklareerimata töö esmapõhjuseks. ja ena, tollo kui ja ena lepto episis tänan, järgmisena proua Gonzales Penjas. üks minut. aitäh. Äh, päris keeruline on deklareerimata töö hulka äh, hinnata. Äh, väidetavalt Hispaanias moodustab see kakskümmend protsenti SKT-st, see on tõeline nuhtlus kõigile töötajatele, riigi jaoks, maksusüsteemi jaoks ja nii edasi. deklareerimata töö määr ei ole kellelegi üllatuseks ja sellel on ka omad põhjused, see tuleneb kriisist ja ebakindlatest töökohtadest ja see puudutab eelkõige kõige haavatavamaid töötajaid, noori naisi, sisserändajaid ja see platvorm on esimene samm edasi ja me peame tõesti mõistma selle nähtuse olemust ja oma tegevusi koordineerima, kuid selle probleemi põhjused on ikka eh, samad. tööõigust ähvardatakse reformida ja seda vales suunas, näiteks Hispaanias. me peame eh, tegutsema sel-, eh, et selles suunas, et töötajate olukord ja tööalane seadusandlus paraneks järgmisena saab sõna härra Uihei härra president, mina tahaksin samuti kinnitada, et see teema on äärmiselt oluline Äh, paljud äh, töövõtjad on selle probleemiga kokku puutunud ja see probleem on tõsine ka paljudes liikmesriikides, näiteks minu äh, koduriigis Ungaris, kui ringi vaadata, siis igas sektoris on kümneid tuhandeid inimesi, kes ei ole registreeritud ja nende inimeste sotsiaalkindlustus on ohus konkurentsivõime kannatab selle läbi samuti mina tahaksin äh, siinkohal rõhutada, et liikmesriigid peavad võtma endale vastutuse. Äh, selline käitumine peab leidma karistuse valitsuste poolt aga lisaks sellele on meil vaja ühtset platvormi ning liikmesriigid peavad omavahel äh, üksteisega selles valdkonnas dialoogi pidama, aitäh! järgmisena saab sõna kolleeg Hanan. jah, suur tänu. jälle me tegeleme siin sümptomitega, äh, selle asemel, et äh, ravida haigust miks äh, inimesi, inimesed lähevad nii-öelda musta majandusse, sellepärast et meil on üleregulatsioon, maksud on liiga kõrged, töötingimused on viletsad ja inimesed lihtsalt äh, on sunnitud seda tegema ja lahendus ei ole nüüd selles, et äh, me nüüd äh, hakkame jälle sümptomitega tegelema e, ja me ei soovi ju rohkem riigi sekkumist, rohkem litsenseerimist, rohkem kontrolle ja sellega lihtsalt probleem läheb äh, hullemaks. meil on tarvis lihtsalt äh, õiglasemaid, madalamaid, äh, ühtlasemaid makse, nii et inimesed ei oleks sunnitud deklareerimata tööd vastu võtma. tänan. aitäh, järgmisena üheks minutiks proua Jaslovjevka. aitäh lugupeetud äh, daamid ja härrad, äh, tervitan igati selle platvormi loomist, et võidelda deklareerimata töö vastu, nagu andmed näitavad, kuni kakskümmend protsenti äh, töötajatest saavad teatud riikides ümbriku palku ja paljudel töötajatel ei ole ka korralikke töölepinguid, nad ei ole registreeritud töötajatena ja me ei tea äh, väga täpselt, mis endaga veel kaasa toob, kuid teada on, et äh, riigi tulu sellega väheneb, kohalike omavalitsuse tulud äh, vähenevad ja see ei võimalda ka maksta piisavalt pensione, kui inimene jõuab pensioniikka ja seega see suurendab ka vaesuses elavate eakate äh, hulka ja see toob kaasa ka äh, turumoonutusi äh, ja me peaksime seega tegelema selle probleemiga kohalikul tasandil, tänan. aitäh, härra Messerschmidt, aitäh. Taanis on üks paremini toimivaid tööturge paljud inimesed äh, osalevad tööturul, deklareerimata tööd meil väga palju ei ole, nii et, et meil ei ole samu probleeme, mis Euroopa Liidul on, kus äh, tööjõud liigub vabalt, äh, kus teenused liiguvad vabalt, liiguvad piiriüleselt. ma olen täiesti kindlad, et ähm, meie probleemid deklareerimata töö osas ähm, on suhteliselt väikesed aga viimase kümne aasta jooksul olete te üha rohkem ja rohkem reegleid Euroopa tasandil kehtestanud ja see on probleemi tõsisemaks muutnud, sellepärast et liikmesriikide võimudel on üha raskem vastutusele võtta neid, kes reegleid ei järgi. meil ei ole vaja rohkem reegleid Euroopa Liidu institutsioonidelt, meil on vaja, et liikmesriigid saaksid võtta vastutusele need, kes mustalt töötavad me ei tohiks nõrgendada Euroopa Liitu me peame laskma liikmesriikidel ise otsustada, kuidas teha, see samm praegu läheb täiesti vales suunas, aitäh. aitäh. ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Mamikins. aitäh, president õigusriigi põhimõtete üheks äh, aluseks on see, et kõik äh, inimesed järgivad õigussüsteemi, sealhulgas siis ka äh, maksustamise alaseid reegleid ning äh, töötamise deklareerimist. Äh, selle Euroopa platvormi loomine ning deklareerimata töö ennetamine on loomulikult vajalik see võimaldab meil lõppkokkuvõttes paremini võidelda varimajandusega, rahapesuga ning teiste äh, kahjulike tavadega, mis äh, äh, ohustavad majandust ja kogu rahvast. see platvorm sisaldab stiimuleid nii liikmesriikide ametnikele kui ka ekspertidele paljudes valdkondades sotsiaalpartneritele samuti, nii et, et kõikide sidusrühmade huvid on esindatud platvorm ei eh, saa võtta siduvaid otsuseid, aga informatsioon levib ja see on teretulnud, aitäh. aitäh, proua Haakin. Eh, mina toetasin seda raportit, sest ma leian, et koostöö liikmesriikide vahel, infovahetus ja parimate kogemuste vahetamine on äärmiselt oluline me võime välja töötada vahendid, mis võimaldavad meil sellist infot jagada ja nii ning ühiseid kogemusi ellu rakendada, me saame välja töötada andmebaasid ja äh, kiirreageerimismeetmeid rakendada. ma arvan, et kõik need meetmed aitavad võidelda deklareerimata tööga nii riiklikul tasandil kui ka piiriüleselt Äh, on, ja see kõik on äärmiselt oluline, sellepärast et liikmesriigid jäävad ilma tulust, aga samuti on äärmiselt oluline see ka töötajate endi jaoks, paljud töötajad on ilma sotsiaalkindlustuseta, äh, neil ei ole mitte mingisugust kaitset ning neid võidakse ära kasutada ning mida tõrjutum töötaja on, seda suurem on tõenäosus, et teda ära kasutatakse. ma ei toetanud muudatust kuuskümmend kolm, kus äh, paluti liikmesriikidele võimalust kõrvale jääda. on väga selge, osalus peab olema kohustuslik, aga igasugused soovitused on äh, vabatahtlikult ja ma ei toetanud ka seda muudatusettepanekut, kus nõuti, et liikmeid reisi, liikmete reisikulusid ei hüvitata äh, minu arvates on põhjendamatu väita, et nende lennupileteid ei saa kinni maksta aitäh. ja nüüd äh, härra Boltšak üheks minutiks. Äh, aitäh, president. mina olen seisukohal, äh, et tööjõukulutused on otseselt seotud konkurentsiga ja see on valdkond, kus liikmesriigid saavad üksteisest erineda, aga Äh, ka sotsiaalküsimustes, äh, maksustamises küsimustes. mina leian, et äh, sellised asjad peaksid Euroopa Liidu liikmesriigid lahendama oma tasandil. mustalt töötamine on loomulikult pahe ja see tekitab tohutult probleeme mitte ainult sotsiaal- kindlustuse vallas, eelarve vallas, see on seotud paljude muude sotsiaalsete probleemidega, kolleegid juba kõnelesid nendest ja seetõttu ma toetasin seda raportit ning ma leian, et on äärmiselt oluline, et Euroopa Liit ja liikmesriigid omavahel koostööd teevad ja infot vahetavad selles, et tööjõuturul tõesti miinimumstandardid oleks tagatud. aitäh, härra Kelly järgmisena härra Kelly, teil on nüüd sõna üheks minutiks. aitäh. mina kuulasin täna hommikust arutelu, aga kahjuks mulle sõna ei antud selle arutelu käigus. ja olen äh, nüüd tänulik võimaluse eest äh, ühte-teist öelda kui me näeme, milline on äh, deklareerimata töö ulatus kogu Euroopas, Äh, siis erinevused on ühest protsendist kolmekümne protsendini mõnedes liikmesriikides. nii et, et me tõesti seisame silmitsi tohutu suure probleemiga. Äh, minu sõber Hannan äh, viitas sellele, et inimesed on sunnitud sellisel viisil töötama. see on ainult osa probleemist ja suhteliselt väike osa, sellepärast et rõhk peaks Äh, ikkagi olema selles, et paljusid inimesi võidakse ära kasutada, sellele viitas ka kolleeg Haakin. nii et, et ma arvan, et meil on tõesti vaja kogemusti vahetada, äh, on vaja, et inimesed maksaksid makse ja oma tööd deklareeriksid, aitäh! ja nüüd ähm, saab sõna härra Eferidž üheks minutiks. aitäh! meil toimus just arutelu äh, deklareerimata töö teemal ehk siis varimajanduse teemal Äh, irooniat oli selles arutelus palju. Euroopa Liit rääkis äh, sellest, et inimesed äh, tahavad töötada eirates reegleid, aga paljud reeglid, mis probleeme põhjustavad, on Euroopa Liidu loodud. Briti kolleeg, konservatiiv ja üks minu kohalikke kolleege ütles, et see on suurepärane, see näitab, et Euroopa on hea, need normid ei ole jõustatavad, nii et, et ei ole vaja Euroopa Liidus üldse olla. Laboristid, äh, need, kes tulevad West Midlandist, kus mina, ütlevad, et me peaksime olema konkurentsivõimelised, me õpetame teile, kuidas olla konkurentsivõimeline. Briti laboristid hävitasid Briti majanduse ja nüüd tahavad rääkida konkurentsivõimest. Äh, siin on tõesti niivõrd palju irooniat, siin kohe on nii palju irooniat, et seda pole võimalik välja mõelda. aitäh! aitäh ja nüüd äh, Läheme järgmise raporti hääletuste selgituse juurde. Temesmaakeri raport Euroopa Liidu bioloogilise mitmekesisuse strateegia vahehinnang. proua Tšufrida äh, on jällegi sõna palunud. aitäh. Äh, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal äh, pöörasid inimesed keskkonnale rohkem tähelepanu kui kunagi varem. toimus COP kakskümmend üks räägiti sellest, et on vaja keskkonda rohkem kaitsta ja nüüd on meil vaja tegusid ja mitte sõnu. kahjuks äh, bioloogilise mitmekesisuse strateegia äh, näib olevat läbi kukkunud väga hea on, et te lähtute sellest, et bio, et liigiline mitmekesisus on äh, ressurss, äh, majanduslik ressurss, sotsiaalne ressurss ning eriti oluline on kaitsta merede liigilist mitmekesisust ähm, ja lülitada äh, keskkonnakaitsestrateegiad kõigist Euroopa Liidu poliitikatesse. äärmiselt oluline on just nimelt kaitsta ka merekeskkonda ja äärmiselt oluline on jätkusuutlik bioloogiline mitmekesisuse kaitse, äh, ökosüsteemide kaitse, sest muidu ka kannatab meie tervis ja maailm on palju kehvem paik. aitäh! ja üheks minutiks proua Stiila. aitäh, president, aitäh, et andsite mulle võimaluse Äh, libekomisjoni liikmena tahan kaitsta kõiki direktiive ja me ei saa kasutada seda vahehinnangut äh, seaduste leevendamiseks. me ei saa lihtsalt loobuda olulistest keskkonnakaitsemeetmetest, elupaikade direktiiv Äh, oli esimene direktiiv, mis Euroopa Liidu kodanikele korda läks. Äh, äh, me käivitasime konsultatsioonid inimestega ja sadad, sajad tuhanded inimesed näiteks Ühendkuningriigis rääkisid, kui oluline on keskkonnaküsimustes koostööd. Ähm, Natura asukohad on näiteks aidanud Šoti loodust kaitsta ja kaitsta ka loodust teistes liikmesriikides. meil on kakssada üheksakümmend kolm kaitseala äh, ja sada viiskümmend kolm erikaitseala. asupaikade direktiiv on aidanud tagada liigilist mitmekesisust Šotimaal ja seetõttu ma toetan neid ettepanekuid, et õigusakte tuleks tõhusalt ja kiiresti ellu rakendada. aitäh! aitäh! ja nüüd saab sõna härra Mamikins aitäh, president. Äh, vastutustundlik omanik hoolitseb selle eest, et tema vara on puhas ja korralikult hooldatud, see on äh, selge ja iseenesestmõistetav. aeg-ajalt rakendab ta meetmeid, et erinevatest kahjuritest lahti saada, äh, prussakatest, rottidest ja inimesi võiks pidada sellisteks majaomanikeks aga selline lähenemine oleks liialt antrotsentristlik aga ähm, kui me vaatame, mis toimub äh, looduses, mis toimub keskkonnas, siis me ei tohiks unustada, et ähm, äh, maakera on ainus kodu, mis meil on kahjuks aga ei suuda me saavutada neid eesmärke, mis me endale bioloogilise mitmekesisuse strateegias oleme seadnud, me ei suuda saavutada neid eesmärke kahe tuhande kahekümnendaks aastaks meil on vaja vahehinnangut olemasolevate vahendite tõhusat kasutamist, koostööd erinevate riiklike ja muude struktuuride vahele ja samuti tõhusamat toetust ühtsele põllumajandus- ja ühtsele kalanduspoliitikale, aitäh! proua Harkins järgmisena, aitäh! mul on väga hea meel selle üle, et Euroopa Parlament kutsus liikmesriike üles mitte lubama uusi frakkimisalaseid tegevusi Euroopa Liidu Äh, seda tehes tugineti ettevaatuspõhimõttele ja nendele lünkadele, mis Euroopa Liidu seadustes on. me ütlesime, et me peame arvestama ohtudega ning äh, negatiivse mõjuga kliimale, keskkonnale ja äh, liigilisele mitmekesisusele, mis frakkimisega kaasneb. väga paljud parlamendiliikmed toetavad seda seisukohta ja ma pean ütlema, et ma olen pisut üllatunud, et ma olen Äh, vastupidisel äh, seisukohal oma kolleegidega nõukogus, sest eile otsustasid nad, et ei tohiks äh, keelata frakkimist. ma tean, et tegemist on ainult kavadega ja võib-olla on neid veel võimalik muuta ja võib-olla tänane hääletus Euroopa Parlamendis mõjutab seda tulemust, aitäh. aitäh. härra Benson järgmisena mina hääletasin selle raporti poolt äh, suur enamus toetas seda raportit ja mul on väga hea meel, et punktis kuuskümmend kaheksa toetame me põhimõtet, et me peame läbi viima põhjalikud uuringud, milline on peamiste loomaliikide roll looduses. Äh, loodus ei ole staatiline nähtus ning meie reeglid ei peaks ka olema sellised. hunt oli ohustatud liik kümme aastat tagasi, aga praegu olukord enam nii ei ole ja me peaksime riiklikul tasandil saama seda küsimust reguleerida. aitäh. härra Boltšak järgmisena äh, suur aitäh, ka mina hääletasin selle raporti poolt sellepärast et liigiline mitmekesisus äh, on Euroopa Liidu tegevuse keskmes, see on üks meie mandri põhiväärtusi. on täiesti selge, et see strateegia siiamaani pole olnud edukas ning me peame äh, tunnistama, et liigiline mitmekesisus ei ole ainult midagi, mis on seotud keskkonnaga, looduskaitse on üks põhiväärtus, aga liigiline mitmekesikus on kahtlemata ka äh, sotsiaalsete elementidega seotud. mina ei äh, toeta äh, neid, kes väidavad, et meil on liiga palju liike. Ähm, keskkond on selline valdkond, mida tõesti tuleks paremini reguleerida see, me peame ka järgnevatele põlvkondadele midagi jätma, see on meie pärand ja me ei tohi seda kahjustada. äärmiselt oluline on see, kõneleja katkestatakse. ja nüüd saab sõna härra Kelly. aitäh tahaksin avaldada tunnustust raportöörile selle eest, et ta juhtis tähelepanu liigilise mitmekesisuse vähenemisele. selle probleemiga tuleb tegeleda kiiresti, eh, selleks, et saavutada kahe tuhande kahekümnendaks aastaks seatud eesmärgid ja olla kooskõlas ka COP kahekümne ühel otsustatuga mida parem on meie keskkond, seda eh, paremini tunnevad ennast ka inimolendid aga sellele vaatamata liigiline mitmekesisus väheneb ja võib-olla äh, me peaksime midagi ära tegema, me peame avalikkuse kaasama Äh, me peame vaatama, mida on võimalik ära teha ja loomulikult äh, peaksime rääkima ka, millised on hüved. ma tean, et minu enda koduriigis on metsik loodus ja no ja maastik turismi seisukohalt väga oluline, see on oluline ja lõpetuseks äh, tahaksin tänada veel Eesti presidenti suurepärase sõnavõtu eest. tavaliselt on need sõnavõtud väga üldiselt, tema oma oli väga konkreetne ja seetõttu meile väga oluline, aitäh! aitäh! aitäh, härra Kelly ja sellega oleme hääletuste seletused lõpetanud, peatame nüüd istungi kuni kella kolmeni, aitäh!